asume hääletuste selgituste juurde. kõigepealt äh, proua Peedikäinen Grobartšiku raporti kohta. proua Peedikäinen. proua Peedikäinen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 Äh, äh, jah, aitäh. Äh, mul oli väga lihtne hääletada, sellepärast et küsimus on kalavarudes, lõhevarude paremas kaitsmises ning siin on väga oluline panna paika kindlad kriteeriumid. minu jaoks on tähtis see, et liikmesriigid tõepoolest kohustatakse kaitsma oma kalavarusid jätkusuutlikult ning minu jaoks oli üllatav, kuid ka väga äh, rõõmustav äh, see, et äh, kaasati ka harrastus, kalapüük, mõjuanalüüsi, me peame tõepoolest vaatama, kas see mõiste harrastus kalapüük kipub juba omandama kohati professionaalseid mõõtmeid ning oluline on see siia kaasata ning ma sooviksin rõhutada ka seda, et need liikmesriigid, kes on huvi, kes on huvitatud oma kalavarude kaitsmisest, saavad seda korralikult teha, aitäh! aitäh kolleeg Jaarile, järgmisena kolleeg Makovei. Um... suur tänu, härra president. ma jagan äh, Põhjariikide kolleegide probleem. Läänemeres on kalavarud äh, väga suure surve all ning äh, see tähendab, et lõhuvaru, lõhevarud äh, kaovad sellest piirkonnast ning sissetulek ei ole tagatud ka kalastajatele. seetõttu toetan ma lõhevarude järgnevat planeeri, planeerimist Läänemeres komisjon peaks ka harrastuskalastusele seadma rangemad piirid selleks, et kaitsta lõhevarusid Läänemeres Eh, palju tänu kolleeg Makovele, eh, sooviksin paluda eh, kolleeg Kaspari, Brock Liise ja Wojciech, kes te seisate veel käikudes, palun osutada kolleegidele nii palju au, et te vähemalt olete vaikselt. nüüd liigume edasi kolleeg Leichtridi raporti juurde, kolleeg Saniki, palun. Eh, aitäh, aitäh, härra president. tagasi ökoloogilistest seisukohtadest on mõistetav, et kalauimede eemaldamisele tuleb vastu olla. siin on tegemist tohutu toiduainete raiskamisega, siin on ka eetilised ja muud probleemid kaasatud selline tava on juba kahe tuhande kolmandast aastast kasutusel Euroopa Liidu vetes ning komisjoni ettepanek, mis nägi ette siin erandeid ekspordile, ei ole vastuvõetav ning seetõttu mina leian, et väga oluline on kalu kaitsta ning Euroopa Liit püüab nüüd anda sellesse oma panuse see kohutav äh, tava, äh, haiuimede eemaldamine äh, tuleks keelata ka muudes maailmaosades. aitäh, nüüd saab sõna jälle kolleeg Makovei. suur tänu, ma hääletasin selle raporti poolt, see võimaldab komisjonil võtta vastu olulised mitteõiguslike aktide elemendid selleks, et kümme õigusakti õigusraamistiku Lissaboni lepingu järgi panna majanduskasv sõltub sellest, et komisjon looks mitteõiguslikke akte seoses ühise kaubanduspoliitikaga. ühise kaubanduspoliitika äh, tugevdamine äh, tagab majanduskasvu ning komisjon peab tagama, et neid õigusakte järgitakse kõikide liikmesriikide poolt, aitäh! aitäh kolleeg Makoveile, järgmisena kolleeg Pasescu. aitäh, mina hääletasin raporti toetuseks, sest äh, kaubanduspoliitika peab äh, toetama Euroopa Liidu äh, tootjaid ja turustajaid, väga oluline on jääda siin toetama tõhusaid strateegiaid ning mul on hea meel, et äh, delegeeritud õigusaktidega ei saa muuta sisulisi äh, aspekte äh, ning parlamenti ja nõukogu saavad hääletada delegeeritud õigusaktide vastu olulistes punktides kuid eh, selleks, et pidada sammu tehnoloogilise arenguga ning nende muudatustega, mis eh, maailmas aset leiavad, on väga oluline, et meil on võimalik kasutada siiski ka delegeeritud õigusakte. me peame aga konsulteerima asjaomaste eh, huvirühmadega, seetõttu minu arvates on siin tegemist väga hea ettepanekuga selleks, et tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime. kriisi ajal on kaubanduspoliitika väga oluline, et tagada heaolu kõikidele. aitäh kolleeg Paseskule, liigume edasi Kallegeri raporti juurde, kolleeg Makovei, palun. suur tänu kalavarud on piiratud ressurss ja sellepärast tehnilised kaitsemeetmed kalavarudele on väga oluline selleks, et kalavarude juhtimist teostada. kindlasti on vaja regionaliseeritud lähenemist tervitan komisjoni ettepanekut tehniliste meetmete pehmendamiseks äh, siirdeajaks, aga igal juhul on ajakohastamine vajalik, näiteks on vaja taaskohandada äh, sellistes äh, valdkondades, kus mereorganismide püük on keelatud. siirdetehnilised meetmed on olu-, olulised, aga samas on kalameestel vaja õiguslikku selgust ja igavesti ei saa ajutisi meetmeid kasutada kutsun üles komisjonil tehnilisi meetmeid äh, lõplikult äh, otsustama niipea kui võimalik. aitäh kolleeg Makoveile, järgmisena kolleeg Kelly, palun. Äh, suur tänu, härra president me olime eile õhtul siin ning arutlesime selle üle, millised on soovitused ühtse kalanduspoliitika reformiks. tegime seda peaaegu südaööni. suur arutelu oli see ning see julgustas mind äh, selles aspektis, et ettepanekud olid tõsiseltvõetavad praktiliselt ning äh, tahaksin äh, kiita oma Iiri kolleegi härra Kallageri väga hea ja tõhusa töö eest, mis ta on korda saatnud. kahju on aga sellest, et me ei võtnud sisse soovitusi viimasel hääletamisel, sellepärast et äh, meiega ei tehtud piisavalt koostööd, seda just nõukogu poolelt. ning äh, härra Kalakeril oli õigus, äh, kui ta lõpphääletuse edasi lükkas. ma ootan koostööd nõukoguga nii, et suurepärased soovitused saaksid ka ellu kutsutud, suur tänu! aitäh kolleeg Kellile, liigume edasi proua Padrov Nevesi raporti juurde, proua Pihatikinina, teda ei olnud juba enne, niisiis proua McLaughlin head kolleegid, haiuimede eemaldamine laevade pardal on praktika, mida meie fraktsioon ja mina ei saa äh, toetada. iga seaduseauk, mis võimaldab haiuimede eemaldamist laevade pardal, tuleb lõpetada ja kinni panna. Äh, selline barbaarne praktika äh, viib loomade hukkumiseni ning ellutud kehad ujuvad vees päevi. kindlasti ei tohiks loomi niimoodi kohelda. loomade heaolu eest seisjad on selle vastu võidelnud üleilmselt ja piinlikkus on tekitav, et Euroopa Liit on nii palju äh, jäänud maha üleilmsetest tendentsidest, äh, sest äh, mujal maailmas haisid juba kaitstakse. ma loodan, et liikmesriigid saavad anda erikalanduslitsentsid ning ma ei tahaks mingil juhul tulevikus näha selline, sellist äh, praktikat tulevikus, aitäh. aitäh kolleeg Maklakerile, järgmisena kolleeg Jedrisejevska, palun. Äh, härra president, äh, mulle valmistab see haiumede, haiuimede eemaldamise brutaalne praktika äh, äh, täi- äh,, see tekitab hirmu, see on täielik äh, raiskamine ning äh, see on äh, haruldaste hai-liikide vastu. sellepärast ähm, tervitasin komisjoni ettepanekut lõpetada haiuimede eemaldamine laevade pardal. hääletasin ka nende muudatusettepanekute poolt, mis püüavad seaduseauke täita haiuimede eemaldamise osas ning lõpetab selle barbaarse praktika see praktika on väga populaarne Ameerika Ühendriikides ning Austraalias ja enamik Euroopa äh, Liidu riikidest ei luba haiumide eemaldamist äh, laevade pardal. igal juhul äh, erandeid ei tohiks sellele keelule teha, aitäh. aitäh kolleeg Jedrzejevskale. ma loodan, et ma hääldasin nime õieti. nüüd saab sõna kolleeg Saniki, ei teda enam ei ole. edasi kolleeg Jaar, palun jah, aitäh. mul oli tõepoolest väga hea meel selle raporti üle hääletada, sest et juba üle kümne aasta eh, olen ma tegelenud loomakaitse küsimustega ning eh, me oleme võidelnud eh, hai uimede eemaldamise vastu ka oma parlamendis. nüüd me oleme jõudnud Euroopa tasandil eeskirjadeni, mis seda ei luba ning ka äh, hästi kavandatud erandid ei ole sugugi mitte loomakaitse huvides, seetõttu minu arvates on see ebaeetiline ning mul on väga hea meel, et me võtsime täna vastu just nimelt sellise otsuse. Äh, nüüd toetudes sellele otsusele, sellisele lähenemisele, nagu on valitud, tuleb meil jätkata mitte ainult Euroopa Liidus, vaid äh, meil tuleb kogu maailmas võidelda haiuimed eemaldamise vastuse eest, äh, see on äh, loomakaitse huvides ning me soovime kaitsta loomi kogu maailmas. aitäh kolleeg äh, Jaarile, kolleeg Maisner, palun. aitäh, härra president, austatud daamid ja härrad tõepoolest enamik inimesi kardab haisid, me teame seda kõike, aga haid elavad maailmameres juba aastasadu ning neid ei saa sealt kuidagi eemale mõelda, seetõttu on oluline, et meie täna suure enamusega toetasime selle eest, et võidelda hai-uimade eemaldamise vastu. hai-uimesupp on tõepoolest eriline delikatess väga paljudes maailma maades, väga paljud inimesed tõepoolest on nii teinud, et haidelt eemaldati vaid huimed ja ülejäänud hai visati mere tagasi, see ei ole mitte ainult barbaarne, vaid tegemist on ka tohutu raiskamisega ning kui haime, huimedest keedetakse suppi, siis sellega on tõesti võimalik saavutada tohutut tulu, kuid seda ei tohiks lubada. täna me suure häälteenamusega ütlesime, et meie seda heaks ei kiida ning Euroopas on hai uimede eemaldamine niimoodi, niisugusel kujul keelatud, kuid me peame ütlema, et terve hai tuleb maale tuua, mitte ainult hai uimed. sellest oleks edaspidi kasu, aitäh! aitäh proua kolleeg Maisterile, järgmisena kolleeg Makovei! suur tänu! ma toetan parlamendi õiguslikku regula-, äh, resolutsiooni mis muudab äh, regulatsiooni üks, üks kaheksa viis äh, Äh, mis keelustab hai uimede eemaldamist äh, laevade paardal. Äh, hai uimede eemaldamise praktika, kus püütakse hai ja lõigatakse ära nende uimed ning visatakse elutu keha seejärel vette, on barbaarne ning see on ka keskkonnakahjulik. selline tegevus tuleb igal pool keelustada ja koheselt, suur tänu! aitäh, kolleeg Makoveile, kolleeg Tänok, palun. härra president, haiuime eemaldamine laevade pardal on barbaarne ning raiskav praktika. ma toetan loomade heaolu kampaaniaid ning Euroopa Liidu õigusakte, mis keelustavad haiuimede eemaldamise laevade pardal, et äh, lõpuks äh, uhaad sellest teha ning äh, visata loomad vette surema piinarikkalt Ühendkuningriigist on see juba keelatud olnud Ühendkuningriigis registreeritud laevadel ning äh, tore oleks, kui Euroopa Liit nüüd teistes liikmesriikides sedasama teeks. Äh, ei tohi olla ühtegi õiguslikku äh, auku, mis võimaldaks Portugali ja Hispaania kalameestel seda praktikat jätkata. Mm, teatud hailiikide ülepüük, mis ähvardab neid loomi väljasuremisega, tuleb lõpetada, nii et äh, igal juhul äh, Haide üleüldine väljasuremine oleks väga kahetsusväärne. aitäh, kolleeg Tänukile ning äh, selle raporti lõpetuseks kolleeg Murphy, palun. suur tänu, härra president, hääletasin selle raporti, raporti poolt, äh, sellepärast et see katab kinni õiguslikud augud praeguses seadusandluses ning tagab, et kõik haid, mis Euroopa Liidu laevade poolt püütakse, ei kasuta sellist praktikat, haiuimede eemaldamise mittehumaanne praktika tuleks tänapäevasest kalapüügist ära keelata, mm, nii et elusat looma ilma uimeta vette eh, tagasi ei visataks, sellepärast et see loom kogeb piinarikast surma. kahjuks on see praktika suurenenud, eh, sellepärast et eh, suured rahvusvahelised kalandusettevõtted tahavad teenida kasumit. üks miljonit haid leiab oma lõpu sellise praktika läbi igal aastal äh, ja see ohustab samas ka kalatööstust vaesemates riikides ning ohustab keskkonda. see barbaarne praktika tuleb lõpetada ning haide püük tuleb rahvusvaheliselt reguleerida, aitäh! aitäh kolleeg Mööfil, nüüd jõuame hääletuste selgituseni, mis puudutavad resolutsiooni seoses rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslike küsimustega. kolleeg Maccaroni. nazionale di minori e sulla gestione kolleeg Mucardini, eh, tõepoolest eh, lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva konventsiooniga liitumine on väga oluline eh, ning sellega on paraku Euroopa Liidu riikides seotud ka probleemid, sest kaugeltki kõik ei ole seda konventsiooni rakendama asunud ning ka Saksamaa noor, noorsooliit on seisukohal, et tegemist on teisejärgulise äh, teemaga. siin ei ole Euroopa Liidul kahjuks pädevusi, kuid me peame tegelema äh, selle küsimusega, me peame uurima, kuidas on olukord liikmesriikides, kas liikmesriigid äh, täidavad Haagi konventsiooni nõudeid ning kas laste õigused on tagatud meil on vaja Euroopa Liidu tasandil eh, tegeleda perekonnaõiguse küsimustega. Eh, aitäh kolleeg Muscardinile, eh, kolleeg Makovei, palun. suur tänu. rahvusvaheline lapserööv on moraalselt kahetsusväärne tegu, mis põhjustab lastele ja vanematele psühholoogilisi piinu tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon laps, lasteröövide osas püüab piirata seda rahvusvahelist fenomeni. ma tean, et äh, nõukogu vaidlustab äh, õiguslikku alust, äh, mis ei laseks konventsiooniga liituda kaheksal uuel liikmesriigil ja seetõttu on see väga õigeajaline raport. ma kutsun üles komisjoni koos kolleegidega selgitada võimalikult kiiresti Euroopa Liidu ainupädevust selles küsimuses. me peame lubama, et kaheksa uut liikmesriiki saaksid ka konventsiooni osalisteks ning äh, kutsume üles institutsioone koostööd kiirendama. iga minut ja tund on siin oluline, kui me selliste illegaalsete praktikate vastu võitleme. peame silmas pidama, et äh, lapsed saavad meile loota, et me neid kaitseme, aitäh! aitäh kolleeg Makoveile! nüüd liigume edasi resolutsioon Doha konverentsi kohta. kolleeg Zaborska, kuivõrd kolleeg Pietikäinen on juba lahkunud. ja, ja. You have not requested? I have to, to Doha, not, uh, not for. Doha kohta tahaksin sõna võtta. jah, aga siin me olemegi, ütleb president härra president. ma toetasin äh, seda resolutsiooni sellepärast, et vabandust, ei toetanud äh, sellepärast, et Slovakkia ning teiste Euroopa Liidu uute liikmesriikide panust äh, emissioone vähendada ei ole see arvesse võtnud. riigid ei pea kinni oma lubadustest Kyoto protokolli osas Äh, on täiesti vastuvõetamatu, et uute liikmesriikide sellist panust arvesse ei võeta. Äh, emissioonide üksusi ei tohiks edasi müüa ning äh, see keeld hoiab ära seda, et Slovakkia ning teised Ida-Euroopa riigid ei jõua rohelisse majandusse. aitäh kolleeg Zaborskale, kolleeg Pasescu, palun Eh, aitäh, härra president. Eh, mina ei saanud seda resolutsiooni toetada, sellepärast et Rumeenia emissioonikvoodid eh, ei ole piisavad ning me seetõttu on meil probleemid, et neid sertifikaate, mis meil on, nendega ei saa kaubelda ning seetõttu läheb kaduma väga palju raha. ma loodan, et siin leitakse lahendus ka nende riikide jaoks, kes ikka veel saavad väga vähe sertifikaate ning et oleks võimalik neid kasutada kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani ning siin on vaja tegutseda väga ambitsioonikalt, loomulikult mõeldes ka keskkonnakaitsele. Rumeenia toetab loomulikult Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat äh, ning me toetame ka võitlust kliimamuutuste vastu, kuid kui äh, emissioonisertifikaatide kasutamine pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat keelatakse, siis diskrimineeritakse niisuguseid riike nagu ka minu riik ning me oleme siis väga raskes olukorras, aitäh! aitäh kolleeg Basescule! me liikusime edasi päris kiiresti, äh, siin on aga vaja rääkida ka äh, maailmakonverentsist, telekommunikatsiooni maailmakonverentsist, annan sõna kolleeg Paseskule. aitäh, toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et minu arvates on rahvusvahelist nii telekommunikatsiooni eeskirju vaja läbi vaadata ning konverentsil sellega ka tegeletakse, teenuste äh, rahvusvahelist kohtumist telekommunikatsiooni valdkonnas tuleks toetada. see on üldsuse huvides, need teenused on üldsuse huvides, meil on vaja tagada äh, juurdepääs kõikidele inimestele võrdselt ning minu arvates on väga oluline äh, praeguseid tekste ajakohastada äh, ning tuleb arvestada võimalikult suures ulatuses tehnoloogia arenguga. konverents on väga hea võimalus selleks, et parandada riikidevahelist koostööd sel moel on võimalik toetada ka neid riike, eh, kes eh, peavad eh, astuma uusi samme ning sel moel on võimalik tulla toime paremini ka meie seisvate väljakutsetega, kuna tegemist on väga kiiresti oleneva keskkonnaga. aitäh kolleeg Vaseskule, liigume edasi COPA raporti juurde ning järgmisena saab sõna kolleeg Nikolai am votat în favoarea acestui raport mai ales suur tänu ma hääletasin selle raporti poolt äh, mõeldes nendele tingimustele kus me praegusel hetkel oleme sest ma arvan et on väga tähtis jätkata Euroopa Liidu mõju laiendamist. selles raportis on väga optimistlikult räägitud Euroopa Liidu laienemisest. ja on välja toodud Euroopa Liidu edusammud. ma loodan, et kriteeriumid, mis esialgselt kehtisid, laienemise jaoks mõtlen siin näiteks Kopenhaageni kriteeriumite peale, ma loodan, et need on lõplikud kriteeriumid. ma hindan seda, kuidas selle probleemiga ümber käidi, eriti mõeldes uute liikmesriikide võimaluste peale ja me tõesti peame siin mingeid sisemisi protsesse ei tohiks blokeerida, me peaksime hindama seda, mis toimub. suur tänu ja järgmisena härra Stadler, palun härra president, mina hääletasin kolleeg Kopa raporti vastu, sest kõigepealt ta piiramatult äh, väidab, et parlament toetab äh, piiramatut lahenemist, laienemist ja ei ütle üldse, et meil ei ole võimalik kõiki riike Euroopa Liitu vastu võtta ta räägib, et punktis kaheksa, et Türgis on positiivsed arengud, siin on täiesti eiratud seda, et Türgis kiusatakse taga etnilisi, religioosseid vähemusi, eriti kristlasi ja veel paar päeva tagasi ähm, Türgi peaminister jällegi väga selgelt nõudis surmanuhtluse taassisseviimist. kuidas on võimalik sellises olukorras rääkida edusammudest Türgis, ma olen täiesti šokeeritud, ma täiesti veendunult hääletasin selle raporti vastu ja kordan veel kord, Türgi ei ole Euroopaks valmis, ta ei hakkagi kuuluma Euroopasse, mina kavatsen selle eest võidelda. suur tänu, kolleeg Stadler ja järgmisena kolleeg Piilan, palun. suur tänu, härra president. kuni praeguse laienemiseni oli võimalik Euroopat majanduslikult edasi laiendada, aga samuti Euroopas tagada julgeolekut, eriti just äh, Balkani regiooni riikides, mis on väga tundlik äh, piirkond. Äh, praegu viivad Balkani riigid oma õigusraamistiku Euroopa Liidu agiiga vastavusse ning loodetavasti laienemine ka Horvaatia naabritele kehtib. toetaksin Euroopa Liidu laienemist itta, eriti Ukraina olukorda arvestades on see väga oluline, sellepärast et tegemist on äh, regioonis väga mõjuka riigiga ning suure naaberriigiga. me peaksime toetama äh, Gruusia uue valitsuse moodustamist äh, selleks, et valitsus saaks Euroopa teel jätkata. see raport pani ette mm, mm, ideid, kuidas Euroopa Liitu laiendada nii, et see oleks inimeste huvides. iga, mina igatahes selle raporti poolt hääletasin, aitäh! aitäh, kolleeg Vielonile, järgmisena kolleeg Makovei, palun. suur tänu, härra president laenemispoliitikad ja kriteeriumid peavad vastama kandidaatriikide äh, tingimustele ja nende kodanike tingimustele. seetõttu on oluline rohkem pöörata tähelepanu äh, kohtusüsteemi äh, reformile ning äh, ka korruptsioonivastasele võitlusele kandidaatriikides. seetõttu tervitan ma äh, komisjoni otsuseid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peatükkide avamiseks äh, liitumisläbirääkimisel ning konkreetsete mm, kriteeriumite seadmist. laienemine on väga oluline selleks, et neid tingimusi täita selleks, et meid usaldusväärsena võetaks, peaks olema äh, laienemine edusammude põhine ning läbipaistev. Äh, kõrgetasemeline liitumisdialoog Makedooniaga on väga oluline, aga see liitumisprotsessi siiski ei äh, asenda. me peame Makedooniat hindama vastavalt nende edusammudele ning alustama liitumisläbirääkimisi nüüd ja kohe. aitäh kolleeg Makoveile ja järgmisena kolleeg Smolkova dvadsať rokov po kodanskej konferencii máme kakskümmend äh, aastat pärast Kopenhaageni konverentsi oleme me kriisis, aga me peame sellegipoolest äh, rõhutama, mida liituvatele riikidele Euroopa Liidu liikmelisus kaasa toob. tegemist on olnud väga eduka projektiga, see on paljude inimeste elusid muutnud, aga kriis toob kaasa uusi väljakutseid. me peame rääkima rohkem Euroopa Liidu väärtustest ning ka solidaarsusest rohkem. samuti peame rääkima sotsiaalsetest väljakutsetest, äh, sellepärast et äh, see valdkond on väga oluline mitmed meie hulgast ei oleks täna siin, kui laienemist poleks toimunud äh, laienemine on Euroopa Liidu jõukusele ja julgeolekule kaasa aidanud ning inimõigused ja õigusriigi põhimõte on tänase eh, Euroopa Liidu alustalaks. Eh, ning eh, Euroopa Liidu laienemine aitab sellele kaasa, et Euroopast saab üleilmsel tasandil suur osaline ning Euroopa integratsiooniprotsess peaks olema äh, vastavalt äh, läbipaistvatele kriteeriumitele, siin oleks äh, ruumi skeptilisuseks, aga kriteeriumeid peaks olema konkreetselt võimalik hinnata. aitäh kolleeg Smolkovale ning selle raporti lõpetuseks kolleeg Posselt, palun. härra president, kolleeg Kopa raport ei ole halb, eh, kuid siin ei puudutata olulisi probleeme ning mina toetaksin nõuet, et Makedoonia küll vajab läbirääkimisi, see on väga hea, et neid on alustatud, aga eh, me peame juhtima tähelepanu ka sellele, et Kreeka blokaad selle riigi vastu tuleb lõpetada juba sel aastal. ning mis puudutab Kosovot, siis sooviksin öelda, et mul on kahju sellest, et niivõrd bürokraatlikul moel me on siin säilitatud joonealune märkus äh, sada äh, tuhat kakssada nelikümmend neli, meil on vaja, et äh, enamik Euroopa Liidu liikmesriike, kes toetavad seda riigi, saaksid Äh, suruda läbi oma seisukoha, see riik peab saama viisavabaduse ning ta peab saama äh, kõik vajalikud õigused ning lõpetuseks äh, ma kritiseerin neid eufemisme, mis puudutavad Türgit, Türgi kui liidumiskandidaat, see oli viga, Türgi ei ole Euroopa riik ning Türgi ei vasta meie kriteeriumitele. aitäh kolleeg Posseltile nii palju siis koparaportist ning äh, liigume edasi Gaza kohta käiva resolutsiooni juurde. kolleeg Costello, palun. Want... suur tänu, härra president, kõigepealt äh, ma tahaksin tervitada relvarahu Gazas, äh, mis kuulutati välja eile ja ootan selle täielikku rakendamist mõlemalt poolelt. see tähendab seda, et rakette ei tohiks tulistada Äh, ühelt poolt teisele, aga see tähendab, et Iisrael omalt poolt peab ka äh, lõpetama sõjategevuse ning äh, tagama, et kohtuväliseid hukkamisi ei toimuks. me peame tagama, et relvarahu viib püsiva rahuni, sellepärast et muidu oleme kuude aastate pärast siin jälle tagasi. seetõttu olen ma nõus toetama seda resolutsiooni, sellepärast et see resolutsioon otsib püsivat lahendust Gaza blokaadile see kordab kahe riigi lahenduse toetust Euroopa Liidu poolt, tunnustab Palestiina õigust omariiklusele ning äh, sellele, et Iisraelil on õigus äh, omada rahulikke piire. ma kutsun üles kõiki Euroopa Liidu liikmesriike tunnutama seda hääletust Euroopa Liidus ja meie parlamendis rääkisime ühel häälel äh, ning ÜRO peab aitama lahenduse leidmisel, aitäh! aitäh kolleeg Costellole, järgmisena kolleeg Bielan. Äh, relvastatud konflikt on alati kõige ebasoovitavam lahendus mis puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi, siis me oleme toetanud kahte riiki, mõlemat Palestiinat ja Iisraeli kui kahte iseseisvat riiki. me oleme toetanud ka julgeoleku jaluleseadmist selles piirkonnas aga samas äh, tänane olukord äh, kutsub meid jälle üles osapooli äh, mitte rünnakutesse laskuma ning illegaalselt tarnitakse relvu mõlemale poolele. valitsus Tel Avivis oli sunnitud kaitsma omaenda riiki palestiinlaste agressiooni eest. ma toetan seda resolutsiooni ja ma toetan ka kahe riigi lahendust, et olema saaks kaks üksikut demokraatlikku riiki. samas ei ole ma eh, nõus Palestiina ekstremistide eh, tegevusega. suur tänu, kolleeg Tiilan, järgmisena kolleeg Stadler, palun. härra president, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, isegi kui see minu arvates ei lähe piisavalt kaugele, sellepärast tahangi seda veel kord välja öelda. tahaksin öelda, et need kuussada miljonit eurot, mida me sellele piirkonnale igal aastal äh, maksame, et me peaksime sellele rahakasutusele tingimused peale panema ja mõlemal poolel ja need tingimused peaksid kehtima ühesugused mõlemale poolele. me peame Iisraelile selgeks tegema ja seda näitab äh, Saksamaa Demokraatliku Vabariigi läbikukkumine, et ei ole võimalik äh, pikaajaliselt inimesi okastraadi ja kõrgete müüride taha panna, meil tuleb partnereid kaasata äh, kõnelustesse, isegi kui me nende partneritega ühel meelel pole. Hamasiga tuleb läbi rääkida Austrial on pikad kogemused, mäletate, kuidas meid kritiseeriti, kui me Arafatiga läbirääkimisi pidi, pidasime, aga hiljem selgus, et see oli kõik õige ja asi lõppes suisa Nobeli rahupreemiaga, nii et mõelge selle peale. suur tänu, kolleeg Stadler ja järgmisena proua Zaborska. suur tänu, härra president. ma, mul on väga hea meel, et meil oli võimalik vastu võtta tasakaalus raport äh, Gaza kohta samamoodi nagu suurem osa minu kolleegidest ja suurem osa Euroopa Liidu kodanikust, ma olen tõesti väga optimistlik relvarahu osas. sellegipoolest ma ei saanud äh, lõiget viis resolutsiooni ettepanekust toetada kus minnakse täiesti mööda selle resolutsiooni üleüldisest vaimust. kui me räägime lahendusest, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele, ei tohime me ühepoolselt toetada ühe poole tingimusi, see ei ole tasakaalus lähenemine, niimoodi ei ole võimalik leida rahumeelset lahendust. Palestiina, palestiinlaste poolt asustatud territooriumitel peaks üritama tõesti rahumeelselt elada, aga, ja see peaks olema eeltingimuseks. suur tänu, proua Zaborska ja kolleeg Murphy! suur tänu, härra president. kaheksa päeva kannatasid Gaza inimesed eh, Iisraeli rünnakute all, see nõudis eh, saja viiekümne Palestiina inimese elu. Eh, enamik nendest tsiviilisikud ja väga paljud lapsed. Nobeli rahupreemia võitjad Euroopa Liit ja Obama toetas paremäärmusliku Iisraeli narratiivi, et Iisrael kaitseb oma inimesi ning Välisasjade Nõukogu seda ka välja ütles. sellel ei olnud mitte midagi tegemist Iisraeli tavaisikutega ning Iisrael püüab äh, oma äh, üldvalimisteks jaanuaris toetust saada ning ÜRO äh, Palestiina tunnustamist takistada. ma tervitan relvarahu, mis tähendab seda, et Gaza inimesed said ilma pommitamiseta eile, eilse öö mööda saata, aga ma loodan, et Palestiina rahva allasurumine lõpeb ning sotsialistlik muutus äh, töölisklassi huvides toimub. Äh, Iisraeli kammitsemisega on see võimalik. suur tänu, kolleeg Murphy ja nüüd proua Marko Nait ja Mikol Liene, palun suur tänu president kõigepealt tahaksin toetada kolleege kes tervitasid relvarahu kokkulepet ja ma loodan, et tegemist on pikaajalise lepinguga ja meil on võimalik uuesti ka äh, alustatud pikaajalisi rahuläbirääkimisi ja rääkida kahe riigi lahendusest. tegemist on tasakaalus resolutsiooniga, siin äh, tuuakse välja kahetsus tsiviilohvrite üle ja mõistetakse hukka rünnakud tsiviilelanike vastu. Iisraelil on õigus kaitsta ennast äh, lõikes viis oma resolutsioonis räägitakse äh, Palestiina võimalusest saada ÜRO liikmeks. me toetame Palestiina rahvast ja nende enesemääramispüüdlusi, kuid kõigepealt tuleb Palestiinal äh, selgeks rääkida suhted oma naabritega, me räägime riigist, mis ei mida ei ole tunnustanud tema naaberriigid. suur tänu, kolleeg Morgunaite Mikuljene ja järgmisena härra Posselt, palun. isegi kui me siin relvarahu üle rõõmustame, aga me teame, et tegemist on piirkonnaga, mis on relvarahude surnuaiaks ja ka inimeste surnuaiaks ja sellepärast on tõesti vaja leida pikka aega kestev lahendus ja me saame tõesti lähtuda ainult sellest, et Iisraelil on olemas eksisteerimisõigus, seda tuleb piiramatult kaitsta ja peale selle tuleb kaitsta palestiinlaste õigust oma riigile, nii et me räägime siin siiski kahe riigi lahendusest. isegi kui siin osaliselt päris hästi selle küsimusega tegeletakse ja resolutsioon on hea, ei ole ma nõus punktiga viis ma olen selle poolt, et Palestiina samm-sammult kaasatakse ÜRO struktuuridesse, kuid me ei ole veel nii kaugel, et seda teha ja minu arvates on tegemist vale sõnumiga hetkel, mil Hamasi territooriumilt saadetakse tuhandeid rakette Iisraeli poole. meil on kõigepealt vaja rahulahendust ja siis saame me rääkida lõimimisest ÜRO struktuuridesse. suur tänu, kolleeg Posselt ja lõpetuseks ähm, selle raporti puhul saab sõna proua Pasescu, palun. suur tänu, härra president, mina jäin hääletusel erapooletuks, sellepärast et ma toetan küll relvarahuprotsessi Lähis-Idas, aga ma ei usu, et see saab jätkuda nii kaua, kui Hamas kasutab vägivalda ja mitte äh, ei vali läbirääkimiste teed ÜRO liikmelisuse andmine oleks tegelikult Hamasile legitiimsuse andmine. Iisraelil on õigus oma territooriumi kaitsta. Hamas on praegusel hetkel ise olukorras süüdi, sellepärast et ta ründas tsiviilelanikkonda ja tsiviilterritooriume. Tel Avivi ründamine on täiesti suurepärane näide eh, terroristlikest äh, eesmärkidest. mulle valmistab muret ka Rumeenia kogukonna olukord Iisraelis. Hamas peab oma sõjalised rünnakud lõpetama ja kinni pidama eile sõlmitud relvarahust. suur tänu, proua Pasescu. nii palju siis olukorrast kaasas ja nüüd äh, räägime härra Danšani raportist ja härra Stadler, palun härra president, mina hääletasin selle raporti vastu sellepärast, et neutraalse riigi esindajana ei saa ma olla nõus sellega, mis siin raportis kirjas on. on tegemist praegusel hetkel Euroopa Liidus eh, militariseerimisega, Euroopa Liidu ja NATO koostööd tugevdatakse, siin ei räägita mitte midagi tuumadesarmeerimisest eh, ja tulevikus eh, soovitakse anda arenguabi Äh, koostöös militaarse abiga ja siin ei peeta kinni põhimõttest, et Euroopa Liit ja NATO on kaks eraldiseisvat institutsiooni. mina neutraalse riigi esindajana ei saa olla sellega nõus, äh, eriti kuna neutraalsetele riikidele pole erandeid ette nähtud ja sellepärast ma leian, et mitte ükski neutraalse riigi esindaja ei saa sellist raportit toetada. suur tänu! suur tänu, härra Stadler ja nüüd härra Kukan, palun suur tänu, ma hääletasin härra Danjani raporti poolt. ma olen nõus, et Euroopa Parlamendil on vaja üles kutsuda liikmesriike täielikult ära kasutama oma strateegilisi ja eelarvelisi võimalusi selleks, et ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat toetada tegemist on kriisihaldamismeetmega Euroopa Liidu jaoks ja seda tuleb kasutada ära täielikult, eriti kui me räägime nende mehhanismide rakendamisest, mis viidi sisse Lissaboni lepinguga. ma tahan toeta-, toonitada ka Euroopa Liidu tsiviil- ja sõjalisoperatsioonide tähtsust Euroopa Liidu poliitilise usaldusväärsuse jaoks ja näitena tahaksin siin mainida meie kõige suuremat äh, operatsiooni Kosovos, suur tänu! suur tänu ja järgmisena proua Makovei. Thank you. Since 2003 suur tänu, kahe tuhande kolmandast aastast äh, on Euroopa Liit käivitanud üheksakümmend tsiviilmissiooni ja seitse militaaroperatsiooni. meil on võimalik äh, probleemsetesse regioonidesse rahu tuua Lääne-Balkani riikides meie panustamine aitas kaasa julgeolekule ning rahule. täna on Lääne-Balkani riigid endiselt õigusriigi küsimustega kimpus, vähemuste ja äh, korruptsiooni äh, kaitse ja võitlemisega samuti. Euroopa Liit peab aitama kaasa mm, tuua geopoliitilisi muudatusi rahvusvahelisel tasandil ning aitama Lääne-Balkani riike. sellepärast äh, me peame tagama, et meie strat-, meie julgeolekustrateegia oleks ühtsem, aga see ei tähenda, et äh, alliansid äh, seatakse tagaplaanile. tugevad transatlantilised äh, suhted peaksid olema veelgi tugevamad, ähm, küberjulgeoleku ja kaitsepoliitika tuleb ka korralikult läbi viia, aitäh! aitäh kolleeg Makoveile, järgmisena kolleeg Smolkova. suur tänu hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et ma usun, et Euroopa Liidu julgeolekustrateegia minevikust on ebapiisav ning arvestades täna said julgeoleku väljakutseid, ei kehti see enam. isegi kui pühendumus on vähe teatud liikmesriikide poolt, sellepärast et kriis on mõjutanud kaitse-eelarveid, peaks siiski Euroopa Liit mängima juhtrolli selleks, et tagama julgeolekut nii liikmesriikidele kui nende kodanikele. Euroopa Liit peaks leidma meetodeid, kuidas strateegilist äh, sõltumatust äh, tugevdada läbi tugeva välis- ja äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kaitsevõimekust on mõjutanud majanduskriis, aga eh, julgeolekupoliitika Euroopa Liidus eh, ei tuleks jääda kelle, ei tohiks jääda kellegi teise õlgadele. meil on vaja piisavalt pädevusi selleks, et eh, seda ellu kutsuda. nõukogu ja komisjon on paika pannud Euroopa Liidu kaitsevaldkonna strateegilised huvid ning mitte ainult julgeoleku kogukondade tagamine, vaid kriteeriumid on paigas selleks, et oma pädevusi kasutada ja vastata kriisidele, kui seda vaja on suur tänu, järgnevalt äh, palun härra Tannok. Äh, Ühendkuningriigi konservatsioonil on suured reservatsiooni julgeoleku ja kaitsepoliitika osas, eriti just dubleerimisega tööl, tööga NATO-ga, sellepärast et NATO on Ühendkuningriigi äh, tugev äh, tööpartner Äh, samuti on tõsiseid muresid, et julgeoleku- ja kaitsepoliitika võib meid viia eemale Ameerika Ühendriikide liitlastest. Äh, aga Briti äh, eesmärk sellegipoolest on jääda julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidele. mina olen raportöör Aafrika saarve suhtes ja Atalanta missioon, mis piraatlust peaks piirama Somaali lahes ning Uganda missioon on olnud väga vajalikud ja kasulikud ning ma olen ka äh, ECOWASiga koos Mali missiooni jälginud, sellepärast et näha, mida Saheli regioonis ära tehakse. EULEX äh, tsiviilmissioon Kosovos on ka olnud väga kasulik nii et äh, nagu öeldud, olen ühtse julgeoleku kaitsepoliitika skeptik, aga huviga asju jälgin, aitäh! aitäh kolleeg Tänakile, järgmisena kolleeg Poselt, palun! härra president, möödunud nädalavahetusel möödus üheksakümmend aasta sellest, kui Richard Kotnovi tegi oma ettepaneku luua Pan-Euroopa, see luua ühendatud Euroopa ja tema idee oli midagi sarnast nagu Euroopa Ühendriigid, ta oli realistlik patsifist ning seetõttu pidas ta silmas eelkõige ühist välispoliitikat, ühist kohtualluvust ning ka mõningat ühist kaitsetegevust meie ülesanne on seda traditsiooni jätkata me peame seisma head selle eest, et Euroopa keskendub oma põhilistele ülesannetele ning me, sinna hulka kuulub ka ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika ning kui ma tohin äh, tsiteerida Otto von Habsburgi, kes oleks tänavu saanud sada aastat vanaks ning Franz Josef Straussi, siis nemad leidsid mõlemad, et NATO-l on tulevik ainult sellisel juhul, kui see põhineb kahel võrdsel sambal. üks on Ameerika Ühendriigid ja teine on Euroopa Ühendriigid. seda poliitikat tuleb meil järjekindlalt jätkata ning seda teeb ka Danjani raport. aitäh kolleeg Posseltile, järgmisena kolleeg Žanetski, palun. suur tänu, härra president. austatud parlamendiliikmed. ma olen üsna skeptiline, mis puutub nendesse kiirteedesse äh, kuidas me püüame oma julgeoleku- ja kaitsepoliitikat suunata. sellepärast, et ma arvan, et tegemist on äh, tegevusega, mis on reaalsusest kaugel. me oleme tegelenud äh, mitmete olukordadega, kus äh, mitmed võtmeküsimused, mis puudutavad välispoliitikat Euroopa Liidu põhiriikide osas, on olnud äh, väga erinevad riigiti. Äh, praegune olukord on samasugune ja seetõttu äh, olin ma ka hääletusel skeptiline, sellepärast et minu arusaamise järgi ei ole meil praegu vaja võlusõnu rahvusvahelise koostöö kohta, nii et ma olen avatud ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas mõtlemisele aitäh kolleeg Šarnetskile, nüüd lõpetame Danšani raportiga ning liigume edasi kolleeg Pasku raporti juurde, kõigepealt saab sõna kolleeg Nikolai. härra president, ma soovisin sõna võtta selle raporti kohta, Äh, ma, äh, kuna ma hääletasin selle poolt, ma leian, et tegemist on väga tähtsa raportiga, tegemist on väga olulise valdkonnaga, äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikaga ning selle raporti esimesed sätted, mis puudutavad Lissaboni lepingut, vastastikust kaitset, solidaarsust, väga tähtis on just, et nendele punktidele pöörataks tähelepanu ning Lissaboni lepingu alusel on meil võimalik edasi arendada ühtset kaitse- ja julgeolekupoliitikat, kuid noh, siin on ka äh, punkte, mis ei ole veel päriselt selged, kaitseklausel, mis on ette nähtud artiklis kakskümmend kolm, tervitatakse vastavaid algatusi, ma toetan seda, Euroopa Liidu peakorter tuleks luua, äh, see sellisel moel oleks Euroopa Liidul võimalus tõepoolest äh, tegutseda äh, ning äh, neid klausleid ka ellu viia, mis puudutab aga solidaarsusklauslit, vabandust, kõneleja katkestatakse, järgmisena saab sõna kolleeg Stadler Äh, härra president, äh, ka mina hääletasin selle raporti vastu, äh, ka Kala, Kelami ja Tarandi raporti vastu, sellel on samad põhjused, mida ma võin tervikuna tutvustada ma sooviksin aga täiendada seda punkti siin. see raport äh, on äh, kahes olulises punktis väga udune, mis on kohustumine äh, osutada abi kõikide vahenditega. mida see kõik vahendid tähendab? kas me läheme kaugemale kui NATO? see on väga udune sõnastus. mis on inimese poolt põhjustatud katastroofid? igasugused kriisid, katastroofid võivad olla inimese poolt kadu, põhjustatud ning siin on vaja suuremat selgust. niisugune riik, kes on neutraalne, ei saa sellist poliitikat toetada. seetõttu ei olnud mul võimalik seda raportit toetada. põhimõtteliselt ma toetan selle raporti põhimõtteid, kuid sellisele tekstile ei saanud mina oma nõusolekut anda. aitäh kolleeg Stadlerile, järgmisena kolleeg Makovei. E be... iga Euroopa Liidu liikmesriik võib olla ohustatud äh, inimtekkelise või loodusliku katastroofi poolt või seda võivad rünnata terroristid. me peame olema sellistel äh, juhtudel kiiresti reageerima, võimelised äh, ning teisi liikmeid aitama. iga liikmesriik tuleb, peab välja tulema oma poliitikaga selleks, et tuvastada oma julgeolekuriskid. parem karta kui kahetseda Äh, ressursside ühine kasutus ning äh, uus valmisolek tegutseda on ka olulised. Äh, samuti on vaja leida vajalik tasakaal, mis võimaldaks kiiret vastulööki, kuhu oleksid kaasatud Euroopa Liidu institutsioonid. ning otsustuste eest tuleb kanda vastutust. see on väga oluline aitäh kolleeg Makoveile, järgmisena kolleeg Pasescu. suur tänu, mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma leian, et Euroopa identiteedi loomine on väga tähtis ja et meil on selleks vaja ühist kaitsepoliitikat ühise kaitsepoliitika jaoks on väga tähtis, et meil oleks solidaarsus liikmesriikide vahel, kuid solidaarsust peab, tuleb toetada ka rahastamismeetmete kaudu ehm, ühise kaitseklausel on väga toimiv meede juhul, kui ühte liikmesriiki rünnatakse. kuid praegusel hetkel ei ole meil ühtegi lauset praktiliste meetmete kohta, et me kõik käituksime ühtemoodi juhul, kui klauslit tuleb tarvitada. nüüd tuleb meil tõhust rakendamine tagada ja selleks peab komisjon poliitiliselt ja tehniliselt rohkem ära teha. praegusel hetkel räägitakse ainult teoreetilisest võimalusest ja põhiliselt nüüd siiski sõjalisest rünnakust, kuid me peame arvestama ka uute rünnakutega, nagu näiteks terrorismi ja küberrünnakud. ma arvan, et meil tuleb tõesti arvestada ka solidaarsuse klausli rakendamist viimasti nimetatud juhtudel. suur tänu, proua Pasescu, nii palju siis äh, härra Pasku raporti kohta nüüd härra Kelami raport ja kõigepealt äh, proua Anderstotte, teda ei ole ka kohal, seega proua Nikolai järgmisena am votat în favoarea acestui raport. suur tänu! ma hääletasin selle raporti poolt, mina leian, et tegemist on esimese ja korralik, korraliku raportiga, mis räägib küberjulgeolekust. kuid me ei räägi siin ju mitte ainult küberjulgeolekust, on ka teisi aspekte nagu küberkuritegevus, aga need kõik muidugi ei saa olla selle raporti keskmes. me räägime siin ohtudest, mis mis ähvardavad meid pidevalt, kuid me ei teadvusta seda endale, ma räägin siin küberrünnakutest. ainult kümme Euroopa Liidu liikmesriiki on välja töötanud riikliku strateegia küberrünnakutele reageerimiseks. see on üllatav, sellepärast et tegemist on poliitiliste rünnakutega ja meil on olnud liikmesriikides juhtumeid, kus on küberrünnakuid läbi viidud ja me peame olema valmis nendele rünnakutele vastama, kuna kulud võivad olla väga suured raport on väga julge ja väga tähtis on ka artiklit kakssada kakskümmend lepingust rakendada. suur tänu, proua Nikolai ja järgmisena härra Rebo. suur tänu, härra president. selle raporti puhul on oluline see, et Euroopa Liit peab ajakavast äh, kinni pidama ja küberjulgeolek on tänane reaalsus. Äh, internetist äh, lähtuvaid ohte on palju rohkem kui kunagi varem. see internet internetiseerumine ei põhine mitte ainult sotsiaalsetel kontaktidel ja muudel valdkondadel, vaid ka küberjulgeolek ja sõjaline sfäär on seal väga oluline. seetõttu peame tagama, et meie digitaalsed tehnoloogiad oleksid ohutud ning äh, kübertaristu peab olema ohutu. meil on vaja leida ühis, ühiseid tegutsemisviise, me peame kaitsma oma võrgustikke ning äh, kõik tõkked tuleb eemaldada. silmas tuleb pidada ka lapsi ja noori, kes vajavad selle uue keskkonna eest kaitset, aitäh! aitäh kolleeg Repole, järgmisena kolleeg Makovi! kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis eh, tehti Euroopa Parlamendi vastu võrgus küberrünnak. enne seda oli komisjon sarnase ründe ohver. Eh, küberohud ja äh, ründed valitsuse vastu ning rahvusvaheliste organisatsioonide vastu kasvavad äh, väga hoogsalt. Neid probleeme tuleb käsitleda ning äh, oma kommunikatsioonitaristu peaksime me ehitama üles äh, ründekindlalt. Euroopa strateegia on esimene samm sellel teel, et tuvastada ohud ning mõelda, kuidas ründajatega toime tulla edasi on vaja arendada välja Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia, kus oleks äh, küberjulgeoleku ja kaitse ühtne definitsioon ning kriitiline taristu äh, oleks äh, Euroopa tasandil samuti defineeritud tahaksin ka öelda, et küberkuritegevus ei piirdu ainult küberrünnakutega, haavatavad kodanikud on, ei ole kaitstud ka kurjategijate poolt, kes arvuti vahendusel tegutsevad, seetõttu on ka vaja selles suunas liikuda. suur tänu! suur tänu, proua Makovei, järgmisena proua Margo Naite Mikulinjene. suur tänu. hääletasin selle resolutsiooni poolt, mis puudutab küberjulgeolekut ja kaitset me oleme näinud mitmeid juhtumeid, kus Euroopa Liidu institutsioonid ning liikmesriikide vastavad institutsioonid on äh, küberründe all äh, kannatanud kahe tuhande seitsmendal aastal, näiteks Eestis oli see nii kõik teavad, et küberrünnakute arv tulevikus kasvab ning rahv-, ning Euroopa Partei poolt ette pandud meetmed on vajalikud ja ajakohased ma toetan seda, et iga liikmesriik peaks võtma vastu siseriikliku tegevuskava, nii et äh, Euroopa Liidu tasandil ning rahvusvahelisel tasandil saaksime me koostööd teha ning teadmisi jagada. Äh, mõned äh, riigid, kes ei vasta demokraatlikele tingimustele, püüavad ära kasutada äh, infotehnoloogia vahendeid äh, ning selliste riikide tekkimine peab lõppema ning poliitiliste meetmete äh, kasutame samal puhul. aitäh kolleeg Mikolinele, järgmisena kolleeg Lilli. suur tänu, härra president. ma hääletasin selle raporti poolt ja ma tahaksin tunnustada raportööri Äh, suurepärase töö eest! kuna teema on väga keerukas äh, ja samas ülioluline. Äh, küber oli selline sõna, mis vanasti ei olnud meie sõnavaras, nüüd aga teavad seda kõik, sellega seoses nagu küberjulgeolek, küberkiusamine, küberkaitse. ja tegemist on väga kiireloomulise küsimusega, kuna äh, me oleme näinud äh, viimastel aastatel sündmusi, mis on suunatud nii ettevõtete, riikide kui üksikisikute vastu. raskus aga seisneb selles, kuidas täpselt äh, õiguslikult reguleerida seda valdkonda. milline on siis täpselt riigi roll kriitilise taristu kaitsmisel, kuidas erasektorit reguleerida ning kuidas defineerida küberjulgeoleku standardeid ning äh, info jagamine peaks olema kindlasti erasektori ja riikide vahel tagatud. aga see on väga hea algus selle raporti näol, nii et jätkame sama tööga edasi. aitäh! aitäh kolleeg Kellile, järgmisena kolleeg Pasescu, palun. aitäh, mina hääletasin raporti poolt, sest äh, peamised ohud liikmesriikidele ei ole enam klassikalise iseloomuga ohud. küberoht suureneb järjest, see kujutab enesest tõsist ohtu äh, riikide julgeolekule ja turvalisusele. meil on vaja Euroopa Liidu tasandil äh, julgeolekustrateegiat, et nendele ohtudele vastu astuda, meil oleks vaja niisugust töörühma, kuhu kuuluksid parimad spetsialistid infotehnoloogia valdkonnast, kes esindaksid liikmesriike. me peaksime tegema koostööd NATO ja USA-ga, vahetama kogemusi. me näeme ka Rumeenias, kuidas töistel kohtumistel Ameerika kolleegid pidevalt pööravad tähelepanu ühe äh, küberkuritegevuse küsimustele ning äh, ka Rumeenia eksperdid on äh, kogu maailmas tunnustust leidnud ning seetõttu meil on olemas inimressursid, meil tuleb neid ainult õigesti kasutada. aitäh kolleeg Paseskule. nii palju siis Kelami raportist ning liigume edasi kolleeg Tarandi raporti juurde, kolleeg Nikolai, palun am votat în favoarea acestui raport deși mina toetasin seda raportit kuigi siin on väga palju vaieldavaid punkte sest kahjuks eh, julgeolek sisaldab ka energiakomponenti see on äärmiselt oluline eh, ning see ei ole siin leidnud piisavalt kajastamist sooviksin tõsta esile kahte aspekti seoses selle raportiga mis on minu arvates väga tähtsad energeetika, energiajulgeolek on väga tähtis praegusel ajahetkel kogu Euroopa Liidu jaoks. Äh, meid ohustavad ka looduslikud katastroofid. Äh, me äh, näeme, et katastroofidel on nii tsiviil kui ka sõjaline aspekt ning raportis on sellele ka tähelepanu pööratud. minu arvates on see väga oluline. sooviksin tähelepanu pöörata ka praegu kehtivatele tavadele. meil on olemas koodeksid, mis käsitlevad keskkonna ja julgeoleku aspekte. siin on tegemist uute projektidega ning äh, esikohal seisab alati energiatõhusus. suur tänu kolleeg Nikolaile, nüüd kolleeg Repo, palun. lugupeetud härra president kliimamuutus mõjutab rahu ja stabiilsust kogu maailmas. kolleeg Tarand väärib meie kiitust oma töö eest on kahju, et kliimamuutus jääb majanduskriisi varju. mõjud on paraku väga suured, see puudutab vaesuse kasvu maailmas, ka väheasustatud piirkondi. meil tuleb pöörata tähelepanu nendele piirkondadele, mis on kõige suuremas ohus, meil tuleb kaitsta äh, nõrgemaid, meil tuleb kaitsta naisi, meil tuleb kaitsta lapsi, sellele tuleb pöörata piisavalt tähelepanu ning sõnum, mida see raport edastab seoses julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, eh, on see, et Euroopa Liit peab seda teemat tõsiselt võtma. aitäh kolleeg Rebole, järgmisena kolleeg Makovei! suur tänu! kliimamuutused ja looduskatastroofid mõjutavad äh, julgeolekut, rahu ja stabiilsust maailmas. Neil on selge mõju ka maailma majandusele ja poliitilisele stabiilsusele. nagu äh, toit ja vesi vesi ja selle puudumine võivad inimesi mõjutada välja rändama, sellepärast on Euroopa Liidul vaja strateegiat loodusõnnetuste jaoks, meil peab olema see välispoliitiliste meetmete üks osa, meil on vaja kliima julgeolekut äh, küsida tuleks, aga kas meil on vaja nõukogus eraldi töörühma selle jaoks? ma ei usu, sest see tooks endaga kaasa ainult rohkem bürokraatiat. ma leian, et kliimajulgeolekuga peaks tegelema praegu olemasolevate poliitikate raames. suur tänu! aitäh kolleeg Makoveile, nüüd kolleeg Pasescu raportului deoarece eh, selle raporti poolt hääletasin ka mina, sest et minu arvates kliimamuutus ja kliimamuutuse mõjud on eh, väga eh, tähtsad ning me ei saa keskenduda ainult keskkonna aspektidele, nagu seda seni on tehtud, tegemist on julgeolekut puudutavate aspektidega ning loomulikult tuleb töötada välja ka vastavad strateegiad liikmesriikide ja ühenduse tasandil uuring, mis peaks käsitlema looduskatastroofide mõju rahvusvahelisele julgeolekule on äärmiselt aktuaalne. Euroopa Liit peaks olema võimeline reageerima ka looduskatastroofidele, mis tekivad kliimamuutuse tagajärjel. seetõttu on äärmiselt tähtis äh, uurida nende katastroofide mõju ning asuda dialoogi ka olulisemate partneritega. Euroopa Liidu juhtiv roll peaks äh, olema tugevam ning igal juhul tuleb meil tagada väga asjalik ja vastutustundlik keskkonnapoliitika. aitäh kolleegile ning järgmisena äh, liigume nüüd edasi äh, proua Jaagonsaari raporti juurde, kõigepealt saab sõna kolleeg Murphy äh, kaheks minutiks fraktsiooni nimel, palun suur tänu. Need, kes ütlevad, et inimõigustalane olukord Kasahstanis paraneb, peaksid vaatama seda avaldust, mida kaks päeva tagasi tegi peaprokurör Kasahstanis. oma avalduses ta süüdistab opositsiooni äärmuslikus tegevuses ja tein-, on teinud seaduseelnõu nende äh, keelustamiseks, samamoodi ei ole neil võimalik äh, meedias üles asutada, mitmed ajalehed pandi kinni, satelliiditelevisioon keelati ära ja mitmed internetilehed pandi kinni, on täiesti selge, et inimõiguste alas on Kasahstani olukord halvast muutunud õudseks. opositsiooniparteide meedia ärakeelamisega Kasahstan on praegusel hetkel äh, olukord on muutnud, väga palju inimesi on vahistatud ja suure tõenäosusega visatakse need inimesed aastateks äh, vangi. Vladimir Koslov, Alga partei, opositsioonipartei juht, peab seitse pool aastat vangis vedama, tema apellatsioonikaebust ei rahuldatud. Öeldi, et on selge, et Koslovi vahistamine ja süüdimõistmine on täiesti vastuolus inimõigustega ja nende lepingutega, millele Kasahstan on alla kirjutanud. härra Koslov, on veel üks teine inimõigustalane võitleja, kes peab neliteist aastat vangis veetma. tuleb kohe selles, et lõpetada läbirääkimised laiendatud koostöö ja partnerluslepingu üle, enne kui pole näha paranemist inimõiguste alases olukorras Kasahstanis. minu arvates tuleb anda tingimata, tingimusteta amnestia kõikidele poliitilistele vangidele, nii härra Kozlovile kui ka Vladimir Komantševile. kutsun rahvusvahelist kogukonda üles järgnema sellele üleskutsele ning tuleb Käti Ashtonile ja Euroopa Liidu institutsioonile survet avaldada Cash Ashton läheb järgmisel nädalal Kasahstani ja tuleb neile selgeks teha, et Nazarbajevi režiimiga jätkata niimoodi nagu siiani. on täiesti selge, et Euroopa Liidu majanduslikud ja poliitilised huvid on praegusel hetkel eelkõ-, e-, eesotsas ja ei arvestata inimõiguste alase olukorraga, sellepärast et seal on palju naftat. suur tänu, proua Nikolaid ei ole enam siin, seega saab järgmisena sõna härra Piilan üha meil on võimalik Äh, suhted üle vaadata Kauka-, äh, Kasahstani ja Euroopa Liidu vahel ja sellega olukorda muuta. me peame arvestama sellega, kuidas Kasahstan panustab maailma energiapoliitikasse. Kasahstan on Venemaa poliitilise surve all ja me peame kõik tegema selleks, et Kasahstan tuua Euroopale lähemale. partnerluse ja koostöölepinguga oleks meil võimalik luua kompleksne raamistik äh, kahepoolseks majanduskasvuks, aga me peaksime kutsuma Kasahstani üles ka WTO-ga võimalikult võimalikult kiiresti liituma, me peame oma partnerluses arvestama ka õigusriigi põhimõtete, heade riigijuhtimistavade ja demokraatiaga, need on need väärtused, millele Euroopa Liidu poliitikad on üles ehitatud. Kasahstani jaoks on väga tähtis selgeks teha ka Kaspia mere olukord ja koostöö Kesk-Aasia riikidega. meil on vaja leida korralik lahendus võimalikult kiiresti, mina toetasin meie resolutsiooni suur tänu, härra Piilan ja järgmisena härra Kukan, palun. teda ei ole enam siin, aga siis saab järgmisena proua Makovei sõna. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Kasas nii sai ainult kaks koma seitse äh, korruptsiooniindeksis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Freedom House ütleb, et Kasahstani süsteemis täidesaatvat võimu sellist ei olegi ja riik on korrumpeerinud ja tõestuseks on need viimased äh, kohtuprotsessid, kus on äh, tõendeid välja mõeldud ja inimesi piinatud ja vangi heidetud. läbirääkimiste edenemine partnerlus ja partnerlusleping üle peaks olema seotud poliitiliste reformide edusammudega. korruptsiooni vähendamine kohtuvõimusüsteemis peaks olema üks suuremaid prioriteete. ka peaks andma vanglatulise valve uuesti Justiitsministeeriumile ja poliitilised vangid tuleb vabastada. me peame saama siduvaid äh, lubadusi Kasahstani valitsuselt ja abi tuleb kindlate võrdlustähistega siduda selleks, et meil oleks võimalik seda meedet kontrollida. suur tänu, proua Makovei, järgmisena härra Tännok. president, äh, Kasahstan on suurem kui Lääne-Euroopa ja esindab, äh, mängib väga suurt rolli Kesk-Aasias ja on üks suurepärane näide kristlaste ja islamiusuliste koostöö koostöös. seal on suu-, ta on suur riik ja sellepärast ei saa Euroopa Liit temast mööda vaadata ja ei peaks ka vaatama, ta on sillaks Euroopa Liidu ja Aasia vahel ja ta saab äh, olla kasuks mõlema mandri jaoks. kohe kindlasti on tal ka suhted äh, Venemaaga äh, ta on taga kaasatud nii Euraasia majandusse kui ka Euroopa Liidu majandusse, koostöös peavad lõikama mõlemad pooled, kuid peab järgnema ka demokraatia ja inimõigustest kinnipidamine. tuleb pöörata ka tähelepanu sellele, et Kasahstani valitsus oma suures riigis taristut üles ehitas. kui need eesmärgid on võimalik täita, siis partnerlus- ja koostööleping ja Kasahstani WTO-ga liitumine oleksid head mõtted ja meil oleks võimalik Kasahstani integreerida ka Euroopa Liidu äh, sõprusringkonda ja ka rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja niimoodi on meil võimalik äh, suurendada võimalusi sealsete inimeste olukorra parandamiseks. suur tänu ja sellepärast ma ka toetasin seda raportit. suur tänu. järgmisena härra, härra Tšernetški, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud rahvasaadikud. Kasahstan on üks äh, sealse piirkonna tähtsamaid riike, tegemist on riigiga, millel on väga palju maavarasid ja tegemist on tähtsa partneriga Euroopa Liidu jaoks ja ka Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide jaoks ja ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et Kasahstan on teinud väga palju majanduslikke edusamme viimase kahekümne aasta jooksul. ma olen seitse korda käinud Kasahstanis ja ma tean täpselt, mis seal toimub. me peame tõesti hindama neid edusamme, jah, tõesti tuleb mõelda ka inimõiguste peale, see küsimus on väga tähtis ja meie ülesandeks Euroopa Parlamendis ongi inimõiguste küsimusele tähelepanu pöörata, sest mitte keegi teine ei tee seda tööd meie eest ära, ei komisjon ega ka nõukogu. kuid ma tahaksin siiski teile näidata, et Kasahstan on meie jaoks väga tähtsaks partneriks sealses piirkonnas ja me peaksime tegema kõik endast oleneva selleks, et tuua Kasahstani Euroopa Liidule lähemale. aitäh kolleeg Šarnetskile, nüüd liigume edasi kolleeg Jaagonsaari juurest Ferreira raporti juurde kõigepealt sõna kolleeg Mako Välja, teda enam ei ole, kolleeg Kelly, palun. Eh, suur tänu, härra president, see on täna minu pärastlõuna viimane kõne ja mul on väga hea meel öelda, et ma toetasin härra Ferreira ettepanekuid nelisada seitsekümmend neli inimest viiesaja kolmekümne kahest toetas seda raportit, need numbrid on väga huvitavad ja räägivad iseenda eest. kalandus on väga tähtis, eriti kui me räägime siin väikekalandussektorist, see on väga tähtis osa kalastus, ühisest kalastuspoliitikast ja väikekalamehi tuleb meil kaitsta, eriti just tulevikuperspektiivis meil tuleb väikekalamehi kaitsta suurte kaup-, kalalaevade eest. praegusel hetkel diskrimineeritakse väikekalamehi sellist olukorda me ei tohi taluda, mida parem on olukord väikekalameestelt, seda parem on ka meie kõigi tulevik. suur tänu, kolleeg Kelly! nii palju Ferreira raporti kohta, nüüd Löövini raport äh, ja proua Makovei, nagu öeldud, on juba lahkunud ja järgmisena proua Pasescu că am votat în favoarea acestui... Aitäh! Mina toetasin seda raportit, sest välispoliitiline mõõde kalanduspoliitika jaoks on äärmiselt tähtis. Tegemist on väga keerulise temaatikaga ning Euroopa Liidu tasandil tuleb sellele pöörata piisavalt tähelepanu. Me peame tagama äh, kalanduse jätkusuutlikkuse ning äh, tagama ka liigirikkuse meie meredes, äh, kuid rahvusvahelise kalanduse juhtimises on veel väga palju probleeme ning seetõttu on äärmiselt tähtis, et me äh, oma poliitikaid koordineerime ning teeme rohkem koostööd. Euroopa Liidul peab olema harmoneeritud poliitika, me peame kalanduses ajama jätkusuutlikku poliitikat ning seetõttu on väga tähtis ka parandada koostööd naaberriikidega sooviksin juhtida tähelepanu ka äh, sellele, kui oluline on Euroopa Liidu roll illegaalse ja teatamata kalapüügi vastu, siin on vaja sidusat tööd, Euroopa Liidu sidusaid poliitikaid, et saavutada siin edasiliikumist, aitäh! aitäh kolleeg Paseskule ning liigume Löövini raporti juurest edasi kõige viimase teema juurde, Euroopa Parlamendi valimised kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, proua Makoveid enam ei ole, aga proua Pasesku, palun! suur tänu, toetasin resolutsiooni, eh, sest ka mina olen seisukohal, et Euroopa Parlamendi valimised peaksid olema võimalikult tihedalt seotud eh, komisjoni presidendi valimisega komisjon tuleb moodustada demokraatlikele põhimõtetele tuginedes ning komisjoni president peaks olema väga olulise tähelepanu osaline ka Euroopa Parlamendi valimistel. tähtis on see, et kodanikud saaksid tõepoolest ise otsustada parteide kandidaatide üle ning meil on loomulikult vaja aega selleks, et leida kõige parem variant komisjoni jaoks ning valimist ettetoomine kuu aja võrra on samuti punkt, millele tuleb pöörata tähelepanu. sooline aspekt, millele äh, siin äh, samuti tuleb tähelepanu pöörata, peaks olema prioriteetse tähtsusega ning komisjon võiks tõepoolest äh, olla Euroopa Liidu teatud liigi valitsus, kuid parlament peab tagama korraliku kontrolli tema tegevuse üle. aitäh kolleeg Paseskule ning nüüd lõpetuseks kolleeg Sinclair. härra president, Äh, olen täiesti kindel, et kärpemeetmete ajal ei soovi minu maksumaksjad, et äh, nende raha kasutatakse Euroopa propagandaks. ma hääletasin selle ettepaneku vastu, millega luuakse üle-euroopaline partei. enamus inimesi Ühendkuningriigis ei jaga Euroopa Liidu identiteeti Euroopa Liidu suuremeelsed valimised oleksid tegelikult pigem halvaks mõjuks Euroopa Liidule. inimesed ei ole Euroopa Liiduga rahul ja soovivad referendumit. minu valijad ei soovi, et propaganda eest makstakse nende raha eest, ükskõik kui tore see Euroopa Liit ka pole, nad soovivad, et nende raha kasutatakse avalike teenuste jaoks. Euroopa Liit on meie jaoks pigem luksus, mida me ei saa endale lubada. kahe tuhande neljateistkümnendal kümnendal aastal me nõuame referendumit ja me tahame, et inimesed kirjutaksid oma valimissedelit, et, et me nõuame referendumit, sellega oleks meil võimalik valitsusele anda selge sõnum, et meie soovime referendumit selle kohta, kas Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu suur tänu, proua Sinclair, sellega on hääletuste selgitused ammendatud ka viimase raporti kohta seega on meie päevakord äh, ennelõunaks äh, ammendatud, katkestame istungi kella kolmeni, kes veel ei ole jõudnud lõunasöögilauda, nendele soovin head isu!